protokoll käesolevaga kinnitatud. enne kui me asume arutelude juurde, on mul kolm teadaannet. esiteks, nagu te mäletate, siis üheksandal märtsil kaks tuhat kuusteist kasutas president äh, artikli viissada kuuskümmend viis äh, pädevust äh, saata välja saadik äh, härra Sinadinos, kes tegi Türgi peaministri kohta, vabandust, presidendi kohta solvavaid äh, märkusi ja lähtuvalt artiklist sada kuuskümmend kuus mäljas, määras parlamendi president härra Sinadinosele trahvi, ta kaotab kümme päeva raha. edasi proua Jane Col-.